on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Egiptuses. enne kui ma annan sõna proua Mogherinile, eh, tahaksime teavitada teid järgmisest, arvestades seda, et me oleme eh, väga palju maha jäänud, siis ei ole sinise kaardi küsimusi enam Egypt, uh, actually... olukorra kohta Egiptuses, siis tegelikult praegu on just see aeg, mis on sümboolse tähendusega, kui me mõtleme nelja aasta tagusele olukorrale, eh, kui eh, Egiptus oli kahekümne viienda jaanuari revolutsiooni eh, lävel, kui inimesed läksid tänavatele, nõudes inimväärikust, sotsiaalset õiglust ja leiba oma legitiimsed poliitilised ja sotsiaalsed õigused. sellest ajast peale Euroopa Liit on seisnud Egiptuse egiptlaste kõrval, igati toetades nende demokraatlikke nõudmisi. täna neli päeva, neli aastat hiljem Äh, jätkub Egiptuses poliitiline äh, üleminek. pärast äh, Morsi, president Morsi tagandamist seisavad Egiptuse sees parlamendivalimised märtsis, mis saavad olla olulised nende teekaartesse on kaks sammu saavutatud, Egiptus on saanud konstitutsiooni ja valinud uue presidendi. mõlemad seda sammu jälgis Euroopa Liit meie missioonidega presidendivalimistel mais. Euroopa Parlamendi delegatsioon osales sellel vaatlusmissioonil. nüüd me soovime, eh, et need missiooni soovitused võetakse arvesse, eriti arvesse võttes, et ees seisavad parlamendivalimised. kuid raskused jätkuvad äh, ja ma olen otsustanud mitte saata täiskoosseisus äh, valmisvaatlusmissiooni, vaid saata äh, ekspertmissiooni, mille eesmärk oleks äh, anda hinnang valimisprotsessile, poliitilisele keskkonnale ja kampaaniale Äh, selle missiooni poolt koostatud äh, soovitused äh, aitavad meil konstruktiivselt teha koostööd ametnikega. kuid demokraatia jätkub ka pärast valimisi, me oleme sellest teadlikud. parlament soovib saada igati legitiimse koha, et tegeleda kõigi nende suurte ülesannetega, mis on kiireloomulised, sealhulgas ka äh, vabaühenduste eh, teema ja tagada ka mm, eh, kooskõla uue konstitutsiooniga, mis tuleb ellu viia. parlamendivalimised kujutavad endast ka olulist sammu selleks, et tagada laia, laiem põhi poliitilistele kaasatusele, tagada põhiõigused, julgeolek ja majanduslik reform, mis on heaks kiidetud kogu ühiskonna eest. avatud poliitiline kaasamine, arutelud vähendavad radikaliseerimise ohtu. teine väljakutse Äh, seoses julgeolekuolukorraga Siinai poolsaarel. me oleme alati kinnitanud, Euroopa Liit toetab Egiptust terrorismivastases võitluses, vägivalda ei taluta ja meie äh, detsembri külastusel äh, me otsime võimalusi dialoogi jätkamiseks terrorismivastase võitluse, julgeoleku tagamise ja see on nii Egiptuse huvides kui ka Euroopa Liidu huvides arvestades seda, et olukord on väga habras, see on veel leibelt öeldud kogu selles piirkonnas, me igati toetame ja tervitame Egiptuse taas esilekerkimist olulise piirkondliku tegijana eriline roll äh, oli sellel riigil suvel, äh, kui oli vaja saavutada tulevahetuse lõppemine Gazas ja kaasa aidata Iisraeli ja Palestiina läbirääkimistel ja viimati toimunud Gaza ülesehitamise konverentsil, mis toimus Kairos ka sügisel. lisaks sellele Egiptus tõuseb eeskile ka olulise välispoliitika tegelane äh, Araabia riikide äh, liigas ja äh, Aafrika ühenduses, Etioopia Niiluse vete konfliktis ja nii edasi kuigi poliitiline äh, muutumine jätkub e, Egiptus peab kirjeloomuliselt tegelema ka majandusliku olukorraga, mis on muutunud eriti raskeks uute ametivõimude poolt võetud sammud liiguvad õiges suunas, äh, kus on mitmeid äh, kärpeid ja uusi infrastruktuuriprojekte, näiteks Suisi kanali ja Euroopa Liit jätkuvalt toetab Egiptust sotsiaalmajanduslike reformide läbiviimisel. me osaleme ka rahvusvahelisel investeeringute konverentsil, mis on kavandatud märtsikuuks. me jätkuvalt suuname oma toetuse ka sotsiaalmajandusliku valdkonnale, et aidata parandada äh, Äh, äh, Egiptuse ühiskonna kõige kergemini haavatavate kodanike äh, elamistingimusi. Need väljakutsed ja jätkuv poliitiline äh, transformatsioon ei äh, äh, tohi äh, kuidagi õnnestuda inimõiguste täitmine. E-, Egiptus peab seda tugevdama, andma võimaluse ka teistsugustele arvamustele ja tagama sõnavabaduse ning äh, rahvakoosolekute vabaduse. mitmed resolutsioonid, mida teie võtsite vastu, Äh, parlamendis eelmise aasta juulis ei ole leidnud veel äh, kohaldamist, alles detsembris me nägime veel kohtuotsust, äh, mil, mis andis eelotsuse saja kaheksakümne kaheksale kohtualusele. me pidevalt kutsume üles õigusasutusi tagama õiglase kohtupidamise põhimõttest, sest sõltumatu kohtunikkond on oluline demokraatia alustugi. teine mure ja sügav mure nagu me oma avaldustes oleme öelnud, on äh, aruandluse puudumine. Äh, jätkuvalt moslemi vennaskonna tegevus ja tema liitlaste ja poliitiliste vastaste tegevus, äh, mille näiteks on ka ebaproportsionaalsete kohtuotsuste langetamine, liiga palju tsiviilkodanikke mõistetakse süüdi sõjakohtute poolt Äh, kuid samas on ka uus terrorismivastane seadus ja äh, vabaühenduste seadus, mis on vastuolus põhiseadusega. me jätkuvalt tõstatame neid küsimusi, kui me kohtume Egiptuse partneritega ja eriti tahan tähenda, tänada Stavros Lobronidest, inimõiguste eriesindajaid, teie endist kolleegi, kes tõstatas pidevalt neid äh, aspekte kohtumistel Egiptuse ametnikega mõlema külaskäigu ajal kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Liidu jaoks ei ole küsimus mitte selles, kas toetada Egiptust või mitte, meil ei ole seda valikuvõimalust, äh, vaid selles, kuidas kõige paremini kaasa aidata Egiptuse üleminekule. nii nagu Egiptuse jaoks ja meie teistele ida- ja lõunapoolsetele partneristele, äh, me hoiame silma peale ja vaatame üle Euroopa naabruspoliitika. kaasajastatud äh, tegevuskava Egiptusega tuleb uuesti läbi rääkida, et see paremini kajastaks tegelikku olukorda me jälgime parlamendivalimisi meie ekspertidega, nagu ma ütlesin, me jälgime ka, kuidas põhiseadust ellu viiakse ja arvestades eelseisvat parlamendivalimisi, jälgime ka ajakirjanduse ja meediavabaduse täitmist, kuid me aitame äh, Egiptust ka oma majandusreformide elluviimisel ja võitlusel julgeolekuohtude vastu ja me teeme koostööd Egiptusega ka oma äh, oma äh, algatustega oma julgeolekuohtude vastu võitlemisel. suur tänu! suur tänu, proua asepresident! härra Preeda, palun! mulțumesc doamnă înalt reprezentantă pentru intervenție. Suur tänu, president, suur tänu, proua kõrge esindaja, äh, teie avalduse eest. kõigepealt mul on paar kommentaari Rahvapartei seisukoha kohta sellel selles küsimuses. ja silmas pidades seda ühisresolutsiooni, mille üle me pidasime läbirääkimisi teiste fraktsioonidega. meil on väga pikk, väga üksikasjalik tekst ja seda põhjusel, et me soovisime hõlmata kõiki aspekte ja kõike seda, mis on aset leidnud ala, Äh, pärast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juulit, äh, kui me võtsime vastu oma eelmise resolutsiooni, mis tähendab, et tekst sai üsna mahukas ja mõned arvnäitajad võib-olla ei ole sajaprotsendiliselt täpsed, kuna nad on erinevates allikates erinevad, kuid on oluline panna see tekst õigesse konteksti. esiteks, me tahame öelda, et me tahame jätkata suhteid selle riigiga, võitluses terrorismi vastu. Egiptus on selles võitluses meie jaoks oluline partner. Egiptusel on ka oluline geopoliitiline roll äh, Lähis-Idas toimuvas rahuprotsessis. teine oluline aspekt ja see puudutab üleminekut demokraatiale, me toetame demokraatiale üleminekut Egiptuses, me soovime, et täidetaks õigusriigi põhimõtteid, äh, täidetakse põhiõigusi ja vabadusi, see on oluline, seda soovivad ka ise e-, egiptlased. ja siis me peame väga tähelepanelikult mõtlema selle peale, kuidas hakatakse põhiseadust täitma, põhiseadust, mis võeti vastu juba aasta tagasi, see on parem eelnevast põhiseadusest, kuid oluline seejuures on, et see peab saama äh, äh, õiguse lahutamatuks osaks ja seetõttu on eelseisvad valimised väga olulised, nagu proua Mogherini ütles, kuid ma kutsun üles egiptlasi ellu viima neid soovitusi, mis koostati äh, eelmise vaatlus, valimisvaatlusmissiooni äh, poolt kuid äh, koostamisel on ka uued õigusaktid, mis võivad negatiivselt mõjutada vabaühendusi. ma tean, et äh, see on vastuoluline küsimus Egiptuses, kuid ma siiski kutsun üles Egiptuse ametivõime tegutsema ettevaatlikult, avatult ja mitte kasutama repressiivseid meetodeid nende projektide puhul. suur tänu teile hea tahte eest! austatud härra Puštinaru ja palun jääge teile ettenähtud aja piiresse, sellepärast me oleme päevakorrast väga palju maha jäänud. ja see arutelu on väga pikk ja meil on veel üks arutelu pärast seda. head kolleegid, täna on päev, millal tuleb meenutada seda, et kõrge esindaja meie hulgas olnud juba seitse tundi ning äh, see on asi, mida tuleb tunnustada. ning jätkan rumeenia keeles. Egiptus on väga oluline riik Euroopa Liidu seisukohast. seda on juba öeldud, aga rõhutada tuleb seda veelgi. me peame meeles pidama seda erilist rolli, mida Egiptus on mänginud Gaza konfliktis. peame meeles pidama panust, mille Egiptus on andnud ka ohtudes, ohtudega võitlemisse, mis Egiptust ümbritsevad. seetõttu on Euroopa Liit iseäranis huvitatud moderniseerumis- ja demokratiseerumisprotsessidest Egiptuses ja seda ümbritsevates riikides. me loodame, et Egiptusel õnnestub edusamme saavutada siin. ent inimõiguste olukord ja põhivabaduste olukord Egiptuses valmistab meile praegu tõsist muret. me mõistame, et olukord on keeruline olukord on revolutsioonijärgne ning äh, mõistame ka neid terrorismiohte, millega Egiptus praegu silmitsi seisneb. ning mõistame seda iseäranis hiljutiste Pariisi sündmuste valguses. ning äh, tunnustame neid jõupingutusi, mida president Sisi teeb praegu võitluseks islamismiga Egiptuses ning peaksime teda toetama tema jõupingutustes, kui me soovime rahulikumat maailma, milles on vähem ohte parlamendivalimised on asi, mida me oleme pikalt oodanud juba Egiptuses ja mis võiks eh, demokraatia olukorda Egiptuses parandada. loodame, et valimised saavad olema üldised ning kampaaniad lubatakse teha ilma ebamõistlike piiranguteta. Euroopa Parlament on valmis tegema koostööd Egiptuse parlamendiga, tagamaks, et need arengud, mida me Egiptuselt ootame, aset leiavad. härra Tänak president Mubarakist äh, ajast alates on Egiptus äh, teinud läbi väga keerulise aja. pärast president Morsi mahavõtmist äh, inimeste ülestõusmise tulemusena tema võimu vastu on praegu esimest korda võimalik täheldada stabiilsuse algeid selles suures riigis. oleme näinud, et vastu võeti konstitutsioon, referendumi alusel valiti president Al-Sisi ning hiljuti on välja kuulutatud ka parlamendivalimised. Need kõik on suurepärased saavutused. ent see on alles algus, mitte selle pika teekonna lõpp. paljud siseküsimused tuleb veel lahendada teel pluralistliku araabia maailma demokraatia poole, mida inimesed ootavad meie fraktsioon toetab arenguid seoses kopti kristlastega ja teiste vähemustega, aga väga oluline on, et sama sallivus äh, oleks täheldatav ka teistes valdkondades, sõnavabadus, väljendusvabadus, rahumeelse kogunemise ja demonstratsioonide vabadus on niisugused osad demokraatiast, mis peavad olema tagatud ning äh, see inimeste arv, kellele on esitatud süüdistus, keda peetakse kinni, kes on süüdi mõistetud seoses nende õiguste rahumeelse teostamisega, see suur arv valmistab tõsist muret. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ütlevad aruanded meile, et üle neljakümne tuhande inimese on kinni peetud ning äh, tuhat nelisada inimest on surma saanud demonstrante, see on väga murettekitav. piiratakse ka meediavabadust, üks äh, minu Londoni valijaid, Sue Thurton, kes töötab ajakirjanikuna Al Jazeera ajakirja, äh, Al Jazeera kanalis, on selja taga süüdi mõistetud ning ei saa enam oma tööd teha selles piirkonnas. me ei tohi unustada Egiptuse rolli Araabia maailma juhtriigina ning regionaalse suurriigina ning riigina, millel on väga oluline roll lahenduste leidmisel näiteks äh, Liibüa küsimustes või võitluses islami terroriohuga laiemas Lähis-Idas ja Põhra, Põhja-Aafrikas. Egiptus äh, sõbrariigina on, on meie, meie jaoks väga oluline ning ähm, ma arvan, et Euroopa Parlament peaks toetama Egiptuse liikumist demokraatia teel. see on suur väljakutse Egiptusele praegu. kolleeg Van Balen, palun. aitäh, härra president. Egiptus on ise võtnud endale kohustused uue põhiseaduse valguses. see uus põhiseadus, mis on parem kui eelmine, sätestab inimõigused, näiteks meeste ja naiste võrdsuse. ning Egiptus peab nüüd täitma neid kohustusi, mis ta endale selle põhiseadusega on võtnud. ma olen nõus eelkõnelejatega selles, et meie Euroopa Liiduna peaksime olema nende inimeste poolel, kes võitlevad vabaduse eest demokraatlikul viisil ning kelle üle praegu kohut mõistetakse sõjaaja seaduste alusel, erakorralise olukorra seaduste alusel. nagu Charles Tannock ütles, Egiptus on väga oluline riik Araabia maailmas ja nii see peabki olema. pärast presidendivalimisi on meil nüüd ees parlamendivalimised ning oleks suurepärane, kui need valimised oleks vabad ja õiglased, sellepärast et see on äärmiselt oluline tähis teel demokraatia poole, tõelise demokraatia poole ning eh, peaksime olema valvel ja aitama Egiptusel oma inimõigusalaseid kohustusi täita. ning meie regionaalne esindaja võiks tõenäoliselt mõelda sellele, mida saaksime koostöös Egiptusega ära teha selles valdkonnas. härra Matias. suur tänu, härra president, austatud proua asepresident. ja diagnoos on päris äh, suhteliselt lihtne. Egiptus elab praegu väga keerulistes oludes ja me defineerime just neid ohtusid, mis ähvardavad kõige rohkem demokraatiat Egiptuses. Te rääkisite sõnavabadusest, aga me peame õppima minevikust ja just viimased neli aastat ja sündmused, mis on hiljuti aset leidnud, esimene õppetund oleks see, et me ei peaks väga palju neid õpetama, nad peavad ise see, selle protsessi läbi tegema. Euroopa Liit võib sekkuda vahendajana. Euroopa Liidu eesmärk, tegevuse eesmärgiks peaks olema just sotsiaalse rahu kehtestamine ja tagamine. väga tähtis on see, et valimised saaksid hästi korraldatud, aga egiptlased ise peavad korraldama need valimised. meil on ühised eesmärgid ja me võime kõige selle nimel koostööd teha ja nii, nagu proua, te ütlesite, väga tähtis on see, et kuidas paremini toetada, aga mitte nii palju sekkuda nii et ma arvan, me peame austama Egiptuse rahva tahet ja usaldama tema suutlikkust võidelda oma tuleviku nimel. ja ka mina tahaksin, proua äh, volinik, teid tänada selle eest, et te tõesti nii pikka aega olete täna siin meiega olnud, siin selles kojas. proua Sargentini suur tänu, härra president. neli aastat tagasi egiptlased vabanesid diktaator Mubarakist ja me avaldasime kõik koos siin parlamendis heameelt selle üle ja esitasime küsimuse, et kuidas oli võimalik, et Mubarak nii pikaks ajaks oli võimule jäänud. seejärel nad valisid Morsi, valimised toimusid enam-vähem korralikult see ei olnud päris see tulemus, mida me lootsime, sellepärast et ei ole ühtki eurooplast, kes oleks võinud olla rahul härra Morsi äh, valimisega, seejärel anti president Morsile täiendavat suuremat võimu ja seejärel leidis aset sõjaline äh, riigipööre, mida see parlament sugugi ei soovinud ja nüüd on meil siis sõjaväeline kord. ma ei ütle, et see oleks, et see, mis varem oli, oli midagi paremat, et me peaksime tagasi pöörduma Mubaraki või Morsi aegadesse, aga viimased kuus kuud kuulen ma ikka sedasama äh, täna me räägime Egiptusest kui meie geopoliitilisest partnerist, me räägime tema rollist Euro-Vahemere piirkonnas ja Egiptuse rollist võitluses terro-, terrorismi vastu ja eriti selle valguses, mis Pariisis aset leidis. mu daamid ja härrad, need võrdlused minu meelest ei ole õiged ja sellepärast, et me me midagi kardame, et me ei saa võtta Mubaraki aega kui mingisugust nullpunkti. Ah, et ja väga, väga tähtis on, et me oleksime kitlaste kõrval ja aitaksime neid. kolleeg Kaldas, Kastaldo, palun. suur tänu, härra president Egiptus on tsükloni keskmes, mis raputab praegu Lähis-Idat. ja Euroopa Liidul on võimalik väga palju ära teha kodanikuvabaduste, kogunemisvabaduse osas, eriti just äh, kodanikuühiskonnas. me peame üles näitama kriitilist meelt, aga samas me peame tunnistama ka seda, et Egiptus on väga palju teinud selleks, et võidelda terrorismi vastu ja Palestiina ja Iisraeli konflikti tasandil. ja väga palju on ära tehtud ka usuvähemuste, religioossete vähemuste osas, te ütlete, et see, muidugi, et see ei ole piisav väga tähtis on, et tulevased va-, valimised ei kahjustaks eh, Egiptuse tulevikku. väga tähtis on kõige sellega seoses partnerlus Egiptusega, kui on selliseid tegevusi, mis ei liigu õiges suunas, siis me oleme alati vabad neid kritiseerima, aga väga tähtis on nõuda, et ajakirjanikud vabastatakse, blogipidajad vabastatakse. islam acclimaté au et islam, mis kirjutab ette Koraani öö, äh, seadusi ja et on üks islam ja on ka fundamentalistide islam ja kes ja see islam sõdib meiega ja selles võitluses, mis alles algas, on meil vaja moslemitest liitlasi. Euroopa valitsused on öö, äh, hävitanud need selle suutlikkuse ja tulemus on katastroofiline ja need, kellele me saaksime toetuda, nendele avaldavad islamistid väga suurt äh, survet. kui me vaatame Egiptust ja vaatame seda, mis Prantsusmaal toimus, siis ma tuleksin, tuletaksin meelde, et Egiptus ja tema julgeolekujõud, seal on viissada tapetud viimase pooleteise aasta jooksul ja islam ise peab vabanema vägivallast ja on üles kutsutud religioossele revolutsioonile. ja selles, selle koja mugavates oludes on siin väga kerge erinevaid üleskutse, üle, erinevate üleskutsetega välja tulla, aga me peame kandma seda vastutust, mis meil lasub ja need ei ei ole lihtsalt mingid lapsikud loosungid, mida rahvad meilt ootavad, vaid me peame tegema julgeid poliitilisi valikuid ja me oleme tegelikult need valikud juba väga pikka aega tagasi teinud, sellepärast et meie jaoks kõige tähtsam on see, et me elaksime rahus oma tsivilisatsioonis. kolleeg Gabriel, palun Egiptus on üks selliseid äh, riike, kes võib etendada esmatähtsat rolli stabiilsuse tagamisel Vahemere piirkonnas ja ma tahaksin rõhutada viite punkti. kõigepealt seda, kuivõrd tähtis on konstitutsiooniliste sätete ellurakendamine põhiõiguste osas. me teame kõik väga hästi, et Äh, õiguste ja põhimõtete kuulutamine, sellest ei piisa, meil on vaja konkreetseid tegusid. aga kuidas toimida niimoodi, et Egiptuse ametivõimud reaalselt konstitutsiooni ja, äh, järgiksid? teiseks, sõnavabadus. julgeolek ei äh, käi käsikäes vangistatud ajakirjanikega. meil on vaja pluralistlikku ühiskonda, kaasavat ühiskonda, sellepärast et see võimaldab arendada dialoogi ühiskonnas ja see väldiks ka Egiptuse ühiskonna polariseerimise. kolmandaks, religioonide vaheline dialoog on kaasa aidanud sellele, et vähendada äh, pingeid ja edendada dialoogi. ja ma kutsun üles Egiptuse valitsust toetama neid alg-, algatusi, mille eesmärgiks on religioonne sallivus. neljandaks, naiste roll. ilma naiste osaluseta ei ole võimalik üleminek demokraatiale, tuleb tagada naiste õigused, võidelda naistevastase vägivalla vastu ja kaasata nad poliitiliste otsuste vastuvõtmisesse. ja ka siin on vaja meil konkreetseid algatusi, mis annaksid tulemusi ja selles peavad osalema nii mehed ka Euroopa, Euroopa Liit. ja lõpp, lõpetuseks inimkaubandus, see on väga tähtis väljakutse, mis Egiptuse ees seisab ja ka siin saame meie teha koostööd nendega. meil on olemas vastavad instrumendid ja nüüd tuleb neid lihtsalt ka ellu rakendada. väljakutsed on väga suured, mis meie ees seisavad ja me peame aitama tugevdada Egiptuse institutsioone ja demokraatiat, sellepärast et nagu me teame, ei ole võimalik stabiilsus üheski riigis. suur tänu. kolleeg Haavult, palun. aitäh, härra president Egiptus on väga oluline partnerriik Euroopa Liidule, aga täna me räägime resolutsioonist, mis on kriitiline Egiptuse suhtes. ja me tahame, et meie kriitikat kuulda võetaks. sest praegu on riigis kinni peetavad kümned tuhanded inimesed. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võeti kümneid tuhandeid inimesi vahi alla süüdist-, tuginedes süüdistusele teorism, terrorismis ja eh, massikorratustes. ning praegu ei, on me-, vale hetk meie poolt protestida Egiptuse surmanuhtluse vastu. praegu on kuulutatud välja tuhandetele Morsi toetajatele esialgne surmanuhtlus. praegu kas me praegu igal juhul me nende surmanuhtluse otsustega päri olla ei saa, ükskõik mida me arvasime varasemast äh, presidendist ning Egiptusele tuleb selgeks teha, kuidas mõjutavad niisugused otsused, muuhulgas ka ajakirjanike suhtes tehtud otsused, need kolm ots-, ots-, kolme ajakirjaniku suhtes tehtud otsused, keda endiselt kinni peetakse, olgugi et kõrgem kohus on nad õigeks mõistnud, mis valgust nad Egiptusele hei-, heidavad. ning lisaks veel kakskümmend kuus väidetavalt äh, äh homoseksuaali kelle õigusi tuleb inimõigustena tunnustada ning lõpuks tuleb äh, tõstatada küsimus ka valitsusväliste organisatsioonide seisukoha, seisus, seisundist ning äh, vajadusest tagada nende töövõimalus, tagamaks äh, mõttevabadus ning ideede liikumine, mis on oluline osa Egiptuse, oluline samuti Egiptuses saavutada. kolleeg Demes Meiker voorzitter mijnheer howitt u neemt me. suur tänu härra president härra howitt te võtsite mul sõnad suust kolm Al Jazeera kolleegi on ikka veel trellide taga, ka mina olen ajakirjanikuna töötanud ja ma kordan veel kord, et nad peavad saama vabalt oma tööd teha ja nad peavad saama koju ja vangist vabaks. vastuolulised seadused jätkuvalt võetakse selliseid seadusi vastu, ei tagata kodanikuvabadusi, vabaühendused ei saa äh, töötada, armeed pidevalt tugevdatakse, sõjakohtud saavad äh, kinni pidada kodanikke ilma igasuguste, igasuguse aluse ja süüdistusteta ja muidugi võitlus terrorismi vastu on väga äh, tähtis, aga ka see eesmärk alati pühendab abinõud. proua Mogherini mul on väga hea meel selle üle, et te olete eh, just eh, oma tähelepanu keskmesse võtnud põhiõigused ja eh, parlamendivalimised. härra Kutšuk. suur tänu härra president, austatud proua asepresident, kallid kolleegid, täna arutame me Äh, olukorda Egiptuses aasta pärast seda, kui see riik võttis vastu oma uue konstitutsiooni ja ref-, konstitutsiooni põhiseaduslik referendum oli väga tähtsaks sammuks poliitilises protsessis ja Euroopa Liit toetas seda, aga kahjuks juunikuised presidendivalimused ei toonud kaasa stabiilsust ja võimude väga jõuline reageering äh, ei ole proportsioonis äh, aset leidnud sündmetega ja äh, surma, äh, nuhtlus, surmaotsused, äh, sõnavabaduse puudumine, see, mis on kaasa toonud ajakirjanike ja üliõpilaste kinnipidamise, destabiliseerib poliitilist protsessi. aga Egiptusel on regionaalses plaanis väga tähtis roll täita. ta on olnud vahendajaks selleks, et peatada vaenutegevus Iisraeli ja Gaza vahel, ta on aktiivselt tegu-, tegutsenud Liibüas. Etioopia ja Sudaani omavahelised suhted ja pistate konverentsi korraldamine, et me peame koostööd tegema kogu Egiptuse ühiskonnaga, aitäh! härra Leijärik austatud härra president, austatud kõrge esindaja, see, mida, mis ristiti Araabia kevadeks, et äh, see, mis sillutas teed demokraatiale, emantsipatsioonile, tähendas kultuurilist ja sotsiaalset äh, muutust ja see oli vabaduse, äh, vabaduse vaim, mida me oleksime pidanud rohkem toetama ja sellises kontekstis, kus, mis toimub Liibüas, Egiptus, Egiptuses on aset leidnud sündmused, kus vabadus ei ole just võitjana välja tulnud. Äh, sõnavabaduse piiramine, äh, surmaotsuste täideviimine, meie peame oma käe ulatama Egiptuse rahvale ja võtma arvesse just selle suure riigi regionaalset mõõdet. ta on olnud kultuurimajakaks selles äh, piirkonnas ja seda väga pikka aega ja ta on väga äh, tõhusalt kaasa aidanud Iisraeli Palestiina omavahelise dialoogi edendamine. me peame edendama dialoogi selle äh, riigiga selleks, et, et toetada äh, jätkusuutlikku arengut mõlemal pool Vahemerd, aitäh! proua Jolie, palun! austatud härra president ja proua kõrge esindaja, kallid kolleegid! see ei ole mitte esimest korda, kui me arutame siin olukorda Egiptuses, aga kahjuks ja mõningad räägivad siin üleminekust demokraatiale, aga olukord muutub pidevalt tõsisemaks. Egiptuses on praegu rohkem kui viisteist tuhat poliitiliste põgenikku, üks kolmandik nendest on ähm, aktivistid, sada nelikümmend seitse on meie kolleegid, endise kohtunikuna saan ainult hukka mõista selle, mis toimub õiguse valdkonnas. õigusest on saanud ainult repressioonide ja diskriminatsiooni, diskrimineerimise pime tööriist. Need, kes olid eile korrupee-, korrumpeerunud süsteemi eesotsas, need mõistetakse õigeks, aga noored äh, aktivistid Jarassalam ja Sanasein mõistetakse äh, süüdi ja mõistetakse kaheks aastaks vangi koos oma kahekümne kolme kolleegiga ja nende ainsaks kuriteoks oli avaldada meelt demokraatlike eh, seaduste poolt. Egiptus peab kiirelt leidma uuesti tee demokraat-, üleminekule demokraatiale, sellepärast et muidu sureb see lootus, mis sündis revolutsiooniga. kolleeg Bashir. Thank you, president täna president Egiptus veel kannatab Araabia kevade mõju all. see sõltub väga palju turismist, ma olen selle tunnistajaks, kuna olen ka ise seal käinud. igasugune äh, väljavaade ebastabiilsusest või ohust peletab eemale turismi, turistid ja suurendab vaesust selles valdkonnas. kahjuks on nüüd see turismimajandus äh, täiesti varemetes aasta tagasi äh, sõjaline valitsus äh, andis surmanuhtluse saja kaheksakümne kaheksa kohtule, sealhulgas olid juur-, ajakirjanikud, poliitilised vastased ja süütud protestijad. Äh, need kohtuprotsessid olid väga halvasti läbi peetud rahvusvaheline organisatsioon avaldas hiljuti väga pettust valmidava aruande ja nimetades äh, vabade ühiskondade Egiptus kui kõige halvemat näidet, kus puuduvad poliitilised ja kodanikuõigused. teine heategevuste organisatsioon nimega Open Doors väitis, et Egiptuses puuduvad usuvabadused. nüüd me oleme hirmu ja õudusega saanud teada, et diktaator Hosni Mubarak äh, on õigeks mõistetud äh, vandenõu ähm, süüdistustesse ja suurte summade äh, Äh, ärandamises, mida selle riigi kodanikud hädasti vajavad. Egiptuse äh, suhted oma naabritega, eriti Etioopiaga, on väga kohutavad, äh, kuna on keelatud põhiõigus Niiluse vete kasutamisele kuigi, kuigi kaheksakümmend viis protsenti vetest saab alguse Etioopias. kolleeg Obermeier. aitäh, proua Mogherini ning äh, veel kord minu poolt kompliment, et te nii kaua vastu olete pidanud siin. kahe tuhande neljanda aasta referendum Egiptuses parandas vähemuste olukorda, eriti kristlaste olukorda. aga paraku ainult paberil, nii et kopti kristlaste olukord on endiselt keeruline. õiguslik ja praktiline kaitse on endiselt tagamata ning küsimus kopti kristlastest on päevakorral, iseäranis Asuiti piirkonnas, kus inimesi kopti kristlasi röövitakse ning kui lunaraha ei maksta, lihtsalt tapetakse. ning ka teistes äh, piirkondades on äh, nende olukord raske. näiteks õigusemõistmise valdkonnas, sotsiaalteenuste osas on äh, igapäevane nende diskrimineerimine, seetõttu ei ole üllatus, et Egiptus aastal kaks tuhat neliteist on paraku maailma riikide hulgas äh, kahekümne viie tagumise seas. et äh, vähemused, iseäranis kristlikud vähemused, peaks, nende olukorda peaks äh, kindlasti parandama, me peaksime seda nõudma. ning seadma selle eeltingimuseks täiendavale abile sest kes muu kui Euroopa peaks nende vähemuste eest seisma, meie peaksime seda tegema, aitäh. Honorable Millan Mon. kolleeg Millan Mon. suur tänu, härra president, suur tänu, proua Mogherini. Euroopa Liidu jaoks on Egiptus väga tähtsaks partnerlus, part-, partneriks ja Vahemere partnerlus on meie jaoks väga tähtis. Egiptus on alati olnud liidriks Araabia maailmas ja nii on olnud see kuni siiani kogu piirkonnas valitseb praegu väga keeruline olukord, väga palju konflikte, Liibüa, Gaza, olukord Iraagis ja uued väljakutsed, mis seonduvad äh, Islamiriigiga. meil on vaja Egiptust, kes oleks tugev, kes teeks meiega koostööd, leidmaks vastuseid kõigile nendele väljakutsetele ja eriti sellele, mis seondub terrorismiga. meil on vaja Egiptust selleks, et tagada rahu selles piirkonnas Egiptus teab, et Euroopa Liidu väärtuste hulgas on võimude lahusus, pluralism, õigusriik, individuaalsed vabadused, võrdsus ja mittediskrimineerimine. meie jaoks on tegemist selliste väärtustega, mida me peame kõikehõlmavateks väärtusteks ja me sooviksime, et kõik jagaksid neid meiega ja sealhulgas ka egiptlased et kõik tunnustaksid neid, aga kahjuks, nii nagu on juba siin öelnud, ei äh, ei ole õigusloomeline areng olnud piisav selleks, et ellu rakendada neid seadusi, mis on olemas ja see puudutab ka põhiseadust ja johtuvalt sellest parlament, kes asub tööle märtsis, tema ees seisab väga ulatuslik administratiivne töö ja ma loodan, et need valimised leiavad aset avatud vaimus ja, ja saavad olema tõesti sõltumatud öö, valimised, me peame aitama Egiptust üleminekul demokraatiale ja me peame aitama ka Egiptuse kodanikke, kellel on veel väga palju äh, muresid ja probleeme. aitäh, pole mingit kahtlust, et äh, arengud Euro Egiptuses on väga olulised Euroopale ning äh, meil ei ole kaugelt ükskõik, mis mis selles äh, majanduslikult ka väga olulises Vahemere riigis toimub loomulikult on, on siin huvitatud pooli teisigi ning äh, oluline on, et stabiilsus äh, oleks tagatud jätkusuutlikult. praeguse Al-Sisi valitsuse poliitika, kes sõjaväelise riigipöörde tulemusena sisuliselt äh, võimule tõusis, on suunatud aga lühiajalisele perspektiivile ning on sisuliselt tagasi pöördunud repressioonipoliitika juurde, mis eelnes Araabia kevadele sekulaarset sektorit rõhutakse ning äh, ka, ka religioosseid rühmitusi rõhutakse. piiratud on kogunemisvabadus ning äh, lisaks mõistetakse tsiviilisikute üle sageli kohut või üha enam kohut sõjaväekohtute ees, sõjaväekohtutes. kõik see on viinud olukorrani, kus liigutakse hoopis vastupidises suunas sellele, mida me hea meelega näeksime, stabiilsust. Egiptusele tuleks meenutada, et nad peavad tagama õigused, mis riik konstitutsiooniga garanteerib, muuhulgas vähemustele. härra Jatskevitš suur tänu, president, ma tahaksin juhtida tähelepanu, meie kõikide tähelepanu äh, kristlike koptide olukorrale, kes moodustavad kümme protsenti Egiptuse rahvastikust ja moodustavad e, Lähis-Ida suurima kristliku vähemuse. viimastel kuudel äh, mitmeid kirikuid on suletud ja koptide äh, maju on rünnatud koptidel puudub äh, äh, juurdepääs kõrgetele ametikohtadele ja sõjaväele ja koptide kauplused äh, on tähistatud X tähega. kahjuks ametivõimud ei suuda tagada nende kaitset ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembris hävitati üks koptide küla ja kristlikud koptid peksti läbi. tegemist ei olnud moslemite vennaskonnaga, vaid avaliku võimu esindajatega, kes selle rünnaku korraldasid. ja kõik see toimus Islamiriigi mõju tulemusel ja kahjuks äh, avalik võim äh, annab nüüd kristlikud koptid äh, kohtu alla ja rahvusvahelised ringkonnad peaksid äh, selgemalt kaitsma äh, äh, koptide õigusi ja ma pöördun teie poole, proua asepresident, sellega. härra Vaigel, lugupeetud proua Mogherini, oma sissejuhatavas avalduses te leidsite õiged sõnad, et saavutada tasakaal ühelt poolt Egiptuse kui olulise partnerriigina Euroopa Liidu jaoks rahu ja stabiilsuse tagamises selles piirkonnas ja teisalt Äh, mainisite ka meie ootusi Egiptuse suunal. me ei tohi loobuda oma ootustest, kui me nõuame õigusriigi põhimõtete täitmist, inimõiguste täitmist, nii isikuvabaduste õiguste kui ka kollektiivsete õiguste täitmisest, kuid kui me koostame resolutsioone ja praegune dokument on natuke karmima sõnakasutusega ja Egiptus on selle igati ära teeninud, seega kui me koostame oma resolutsioone, ei tohi me unustada, et Egiptuse taoline riik on partner, keda me vajame äh, Lähis-Idas, kus olukord on väga Ähm, kiiresti muutuv ja me vajame ka selle riigi panus stabiilsuse tagamisel võitlusel terrorismi vastu ja mitmete teiste strateegiliste huvide kaitsel meie mandril. ja seetõttu ma leian, et on igati õige loota, et Egiptus äh, kujuneb demokraatiaks, peab, täidab oma põhiseaduse ja viib läbi demokraatlikke valimisi. lugupeetud kolleeg Boylan, nagu me ütlesime eile, Egiptuse välisminister ütles, et on võimalus, et kolm Al Jazeera ajakirjanikku äh, ähm, vabastatakse süüduseks, kuid Ibrahim Alaua, kes on olnud vanglas ilma kohtupidamiseta aast-, augustis kaks tuhat kolmteist. Ibrahim seitsmeteistaastasena oli laps, kui ta esimest korda äh, arreteeriti Kairos protestimissiooni ja siiani on peetud Amnesty Internationali poolt äh, äh süümevangi ta sai äh, kuulihaava oma kätte pärast selle protesti, ta on nüüd invaliidistunud, teda peksti läbi ja ta on nüüd üksikvangistuses. tema kohtuprotsessi on kolm korda edasi lükatud ja täna ta seisab veel ees äh, massi kohtuleppe üle neljasaja vangiga, kellega koos tal on lihtsalt kollektiivne süüditus, kuigi tõendid puuduvad ja ma tahan kasutada seda võimalust meenutada kõrget esindajat oma palvest arutada äh, äh, Ibrahimi juhtumit ning tuleb kiireloomuliselt ja äh, tingimusteta ta vabastada. Äh, lugupeetud kolleeg Smith, kolleegid, me kõik oleme nõus, et Egiptus on selles piirkonnas oluline strateegiline partner ja nagu selles resolutsioonis on kirjas, me oleme ühel meelel, et Egiptusel on veel väga palju vaja teha, et meie normidele vastata ja meil on kohustus egiptlaste eest äh, Egiptuse valitsuse puuduste pärast äh, Äh, äh, me oleme teadlikud egiptlased, kes entuastlikult osalesid äh, Araabia kevades. proua Mogherini, teie kommentaarid täna õhtul jätsid mulle sügav mulje, meil on ühine tegevuskava ja me loodame, et me saame tugevdada teie kontakte Egiptusega. siin ma toetan kõiki neid poli-, eelmisi kõne, kõnelejaid, kes rääkisid ajakirjanike kinnipidamisest, sõnavabadusest ja nii edasi, kuid ma tahan juhtida tähelepanu lõikele seitseteist, kus me kutsume üles Egiptust tegema äh, koostööd ÜRO vastavate organisatsioonidega ja kuuendas, kus me kutsume üles Egiptust ratifitseerima Rooma statuudi, et alustada ühinemist rahvusvahelise kriminaalkohtuga äh, kas te olete seda küsimust nendega tõstatanud, milline on teie suhtumine sellesse? lugupeetud kolleeg Epitideios. oht, mis tõusetub džihadistide terroristlikest tegevusest, on äh, mitmekülgne. Need rühmitused, kes korraldavad rünnakuid Euroopa linnades, ei ela nendes linnades neil on kaasosalised äh, äh, äh, islamiriikides äh, Euroopa piiri taga, kui me tahame likvideerida need nähtused, siis me peame aitama nende riikide valitsusi, et likvideerida džihadistide liikumine oma riigis. sellisel juhul nad ei saa Euroopasse tulla oma eesmärke saavutama. me peame abistama neid riike, et nad leiaksid selle kesktee julgeoleku ja teiselt poolt inimõiguste kaitse vahel üks sellistest riikidest, kus oht varitseb, on Egiptus. ka Egiptust ohustavad džihadistid, nad röövivad inimesi, nad ründavad inimesi, nad ähvardavad kristlasi ja Siinai poolsaare elanikke ja seetõttu seadusandlusega tuleb probleemid lahendada, mitte sõjalise jõuga Äh, sest äh, ka inimkaubandus on kuritegevus. me soodustame Euroopa Liidu ja Egiptuse vahelist koostööd, äh, et astuda vastu terrorismi levikule Egiptus ja see tagab meile ka turvalisema elu siin Euroopas. lugupeetud kolleeg Stier. on selge, et Euroopa Liit peaks äh, toetama Egiptuse stabiilsuse saavutamist ning edendama demokraatlikku arengut selles riigis. Äh, äh, see peaks olema täiendavaks meetmeks, me peaksime abistama demokraatlike institutsioonide ülesehitamisel ja võitlus terrorismi vastu peaks olema meie esmaseks ülesandeks, eriti kui me peame silmas strateegilist koostööd radikaliseerumine, terrorism on peamised ohud Egiptuse arengule. lühemas perspektiivis peaks olema prioriteediks selle riigi stabiilsuse saavutamine, sest stabiilsus on strateegilise tähtsusega ka Euroopa jaoks me peame tagama laia vöötme, kus valitseb stabiilsus ja julgeolek selles maailma osas. loomulikult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 rääkid, rääkisite nii selgest selle, selgesti sellest väljakutsest, mida kujutab võitlus äh, õiguste eest. ma olen rääkinud pressiga, ma olen rääkinud äh, vabaühendustega ja sõnum Kairost on väga selge. me peame näitama seda, et võitlus demokraatia ja sõnavabaduse eest on midagi sellist, mida me võtame tõsiselt. mida me praegu näeme, on see, et president Al-Sisi, tal on mõju kodanikuühiskonna peale ja see mõju on nii tugev, et inimestel lihtsalt ei ole võimalus ennast väljendada, nad äh, heidetakse vangi. see, mis puudutab olukorda Egiptuses, siis aset leidis Araabia kevad, see oli äh, ähm, ähm, selge soov vabadusele, aga praegu on meil sõjaväeline diktatuur. tuleb vabastada aktivistid ja poliitilised äh, vangid ja artikliga viiskümmend kaheksa peame me lõpetama sellise olukorra Egiptuses. härra Zaradi. Pani Mogherini, vara president proua Mogherini, austatud parlamendiliikmed. presidentaalne valitsus on loomulikult kaugel ideaalist praegu Egiptuses, samas on tegemist valitsusega, mis on äh, riigi kaosest välja toonud. valitsusega, mis riigi majandusliku kollapsi on ära hoidnud sest sisuliselt on äh, valikuid olnud ainult, ainult kaks. ühelt poolt kindlakäeline valitsus, nii nagu Al-Sisi selle on tagatud, ja teiselt poolt sisuliselt parlamentaarne, ideologiseeritud, islamiseeritud riik, nii nagu me näeme seda Marokos või Tuneesias. parim näide on Türgi siin loomulikult on teine lahendus parem kui esimene, aga me peaksime eurooplastena harjuma sellega, et ükski nendest lahendustest ei sisalda niisugust lääne demokraatia mudelit kõigi meile tuttavate inimõigustega. igal juhul mõlemad need lahendustest on endiselt paremad kui see, mida me näeme Süürias, Iraagis ja Liibüas ning sellega peame me ka arvestama lähenemine peaks meil olema pragmaatiline ning ma loodan, et proua Mogherini on selle küsimusega tegelenud ja need kaalutlused on talle tuttavad, aitäh. austatud kolleeg Lopez Bermejo. diez millones de egipcios y egipcias ocuparon la plaza Tahrir y las calles de todo Egipto. on miljoneid egiptlasi miljonid egiptlased tulid Tahreeri väljakule nõudmaks vabadust ja paar aastat hiljem on meil kaheksasada tapetud, kohtuotsused, vangistamised, vangistatakse aktiviste, üliõpilasi, heidetakse trellide taha. ma arvan, et me peame mõtlema selle peale, mis Al-Sisi ütles äh, imaamide mõõdukuse kohta, ma arvan, see on liht-, need on lihtsalt sõnad. Egiptus on tegutsenud, aktiivne olnud Gaza sektoris, aga ei tohi unustada seda, et millised, mida kannatavad inimesed ise e e Egiptuses endas. me peame tugevdama oma kontakte selle riigiga, aga me ei tohi tagasi pöörduda minevikku ja sellesse, mis on olnud. Egiptuse rahvas otsustab ise oma tulevi-, tuleviku üle, ilma et keegi sekkuks sellesse. hea president, siia kolleeg Puhner, aitäh, austatud kõrge esindaja, head liikmed. Egiptuses praegu tallatakse inimõigusi jalge alla ning seetõttu on meil homme plaanis hääletada resolutsiooni sellel teemal, aga sellest ei piisa, olukord on niisugune, et moslemi vennaskond üritab kõigi vahenditega taas valitsusse jõuda. Nad korraldavad sõjaväelisi demonstratsioone, röövivad inimesi, tapavad neid. oluline on märkida, et suur osa Egiptuse rahvast on näljas ning see annabki võimaluse moslemi vennaskonnale teatud abi anda inimestele ning seega toetust võitles. seepärast äh, kutsun kõiki üles, et me ei piirduks praeguse resolutsiooniga, sest sellest lihtsalt ei jätku, me ei saavuta mitte midagi, me peame vaatama ja tegelema põhjustega nendele raskustele ning peame seda abi, mis Egiptusele antakse, toetama, et majandus uuesti käima saaks. ning äh, minu palve teile austatud kõrge esindaja, on tagada, et need vahendid, mis meil abistamiseks ette nähtud on, suuren-, et neid suurendatakse, et majandus uuesti käima tõmmata, aitäh. härra Venta. Egiptuses arest-, vahistatakse inimesi suvaliselt ning piinatakse teisiti mõtlejaid tõendeid selle kohta on olemas ning kõik osutab sellele, et inimõiguste olukord Egiptuses halveneb oluliselt. ning inimesi peetakse kinni nii politsei kui sõjaväe poolt. ka kohtusüsteem on praegu väga negatiivselt puudutatud nendest arengutest. peetakse, kohut mõistetakse inimeste üle massi istungite vormis, kus eh, ei ole võimalik tagada eh, süü-, kohtualustele kaitseõigust, seetõttu on Egiptuse kohtusüsteem praegu näidanud, et ta ei suuda normaalselt toimida. eelmisel aastal nägime palju ju-, paljusid juhtumeid, kus Egiptuses rikuti põhiõigusi ning ka inimõiguste vallas oli olukord samasugune, me ei saa sellega nõustuda. oluline on siin astuda tõhusaid samme sellega võitlemiseks. kõigepealt tuleks läbi viia sõltumatu uurimine inimõiguste rikkumiste juhtumite puhul ning selle sisulise sõnumi peame saatma, härra Kann. aitäh, härra president. pärast sõjaväelist võimuvõtmist on inimõiguste rikkumine võtnud hirmuäratavad mõõtmed president Sisi all on valitsus sisuliselt võtnud euro-, egiptlastelt inimõigused ning äh, radikalism laieneb üha. Sisi äärmuslik poliitika tekitab üha rohkem toetust ISISele. Lähis-Ida keskus on, on Egiptuses ning see, mis Egiptuses toimub, mõjutab ka olukorda regioonis. ebaseaduslik kinnipidamine, piinamine, tapmine, iseäranis ajakirjanike oma, need Al Jazeera kolm reporterit, kes peaksid, kelle, kes tuleks kohe vabastada minu hinnangul. nii et kodanikuühiskonda ahistatakse praegu igapäevaselt. inimõiguste rikkujad tuleks vastutusele võtta, Euroopa Liit ei saa silmi kinni pigistada sellele, mis toimub. me peame kasutama kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid selle saavutamiseks ning peame olema solidaarsed kinnipeetavatega ning kodanikuühiskonnaga, keda ahistatakse ainult pluralistliku ühiskonnani, ühiskonna poole liikumisega on võimalik Egiptuses tagada pikaajaline stabiilsus ja julgeolek, aitäh! Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин... Austatud härra president, kallid kolleegid, proua volinik, olukord Egiptuses on jätkuvalt äh, murettekitav pärast Araabia kevadet on äh, kukutati tolleaegne Egiptuse valitsus, aga praegu on tõsine kartus, et äh, islamistid võtavad võimu Egiptuses. ja islamistid kujutavad endast suurt ohtu kogu selle äh, Äh, piirkonna jaoks oma kodudest on äh, välja aetud äh, sajad ja tuhanded kristlased. islamistid kujutavad endast suurt ohtu nii Euroopa kui ka antud piirkonna jaoks sellised rühmitused nagu Al-Qaeda ja muud ja minu küsimus teile oleks järgmine, mida Euroopa Komisjon on teinud selleks, et toetada Egiptust? Vegas. kolleeg Vegas. härra Vegas. neli aastat illusioone ja hirmutegusid äh, Egipt-, rahva vastu. olukord on jätkuvalt väga keeruline ja relvajõud on kõige tähtsamaks võimuks selles riigis ja Lääs teab seda väga hästi. Ühendriigid on toetanud Egiptust ühe koma kaheksa miljardiga. ainult Iisrael ja Kolumbia saavad Ühendriikide poolt suuremat abi. aga see abi, see sõjaline manna elanikeni ei jõua rahvas on näljas ja samas kohalik oligarhia järjest rikastub. aitäh. suur tänu, härra president ja proua asepresident. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaanuaris leidis aset Araabia kevad. jah, kevad, kuid see kevad ei jõudnud kuskile välja, lahendused ei ole sugugi lihtsad, oli, kõigepealt oli Mubarak, siis Morsi, siis Sii. Egiptuse rahvas äh, on alati olnud Euroopa Liidu sõber ja rahvas hindab selliseid väärtusi, mis on seotud inimõigustega ja vabadustega, nii et tõesti, see riik peab tagasi pöörduma õigusriigi radadele ja me peame seda väga selgelt ja otsekoheselt välja ütlema, nagu tõsised sõbrad, sellepärast et kui me tahame jätkuvalt nende sõbrad olla, siis me peame oma väljendustes väga selged olema. ma mõistan parlamendi muret seoses sündmustega, mis Egiptuses on aset leidnud. ma tean, et asjad on paremuse poole liikunud, märtsikuised valimised ja nii edasi, kõik see on väga kena, kuid mul on kahtlusi seoses sellega, et me peaksime aast-, jooksul koostama kolmanda resolutsiooni selle riigi kohta. Egiptus peab olema demokraatlik riik, aga selleks, et see teoks saaks, see peab teoks saama, aga see ja me peame tagama tasakaalu selles piirkonnas, härra Pantseeri. suur tänu, me teame kõik siin, et tegemist on võtmetähtsusega riigiga selles piirkonnas. islamiriik on seal lähedal ja johtuvalt sellest on Egiptus meie jaoks veelgi tähtsam ja seega peame me väga tähelepanelikult suhtuma kõigesse sellesse, mis seal toimub väga tähtis on see, et üleminekuprotsess demokraatiale jõuaks äh, võimalikult kiirelt lõpule, selleks et me suudaksime võidelda terrorismiga, aga selle riigi vabadusi ei tohi piirata, neid vabadusi tuleb tugevdada. meie jaoks on Egiptus äh, esmatähtsaks riigiks selles piirkonnas ja see riik peab äh, liituma meie demokraatlike põhimõtetega. kolleeg Iruaš, suur tänu, härra president, Egiptus on meie jaoks väga tähtsaks riigiks ja sellepärast oleme me tõsiselt mures selles riigis ja selles piirkonnas on veel väga palju selliseid probleeme, noorte tööpuudus, naiste tööpuudus, kirjaoskamatus, suur vaesus, kõike see mõjutab olukorda Egiptuses, õigusriigi olukorda riigis, mis on kõige suurema rahvastikuga äh, ja kõige suurema rahvastikutihedusega selles piirkonnas. varsti leiavad aset parlamendivalimised ja see on võib-olla just õige hetk avamaks uue ukse äh, suuremale poliitilisele stabiilsusele ja seda me kõik loodame. ja väga tähtis on ka see, et majanduskasv aitaks kaasa SKT suurenemisele tulevikus. väga tähtis on see, et Egiptus jagaks meiega neid väärtusi, mis meie jaoks kõige tähtsamad on ja Euroopa Liit peab väga tähelepanelikult jälgima valimisprotsessi ja äh, naabruspoliitikat. proua Komes Egiptus peab otsustama, kas ta soovib integreeruda rahvusvahelisse üldsusesse ja olla osa vastutustundlikest kolmandatest riikidest või ta soovib jätkuvalt taga kiusata oma rahvast, hoida vangis ajakirjanikke, Al Jazeera ajakirjanikke, vabaühenduste esindajaid, nii nagu Mubarak seda tegi, naiste õigused, vähemuste õigused, kõik see on põhiseaduses kirjas aga samas täna iga päev tallatakse jalge alla need põhimõtted, kohtuvõim ei toimi sõltumatult, meil on vaja tugevat mõjuvõimast ja usaldusväärset Egiptust, aga me ei jõua selleni, kui me suukorvistame demokraatia. igaüks loob oma morsi, iga ja me peame Euroopa tasandil otsustama. me oleme kõik kaotajaks, kui me laseme Egiptusel käest libiseda, kui Egiptus võtab vastu valed otsused. see, mida inimesed nõudsid Tariri väljakul, siis seda pärandit praegu ei järgita. proua Teokaros, Euroopas, Egiptuses on oluline demokraatia puudujääk Egiptusel võiks olla väga oluline roll Araabia maailmas ja Vahemere ruumis ning äh, tegemist võim-, tegemist on Euroopa Liidu partnerriigiga. Egiptus võitleb täna käsikäes läänega terrorismi vastu. Egiptus võiks aidata stabiliseerida seda piirkonda koos äh, Iisraeli ja Kreeka ja Küprosega. Egiptus on oluline partner julgeoleku valdkonnas, eriti ajal, kui poliitilised investeeringud Egip-, Euroopa Liidu suunad Türgi poole on äh, sisuliselt ebaõnnestumas või kokku kukkumas. meil on vaja koostööd Euroopa Liidu ja Egiptuse vahel ning see on islamistide plaanidega vastuolus. läbi demokraatlike institutsioonide tugevdamise ning usuvabaduse tagamise, asjad, mis meie raportis kirjas on, mis meie raportis kirjas on, Äh, saaksime me Egiptust toetada, unustada ei tohi, et äh, demokraatia puudujääke on ka Euroopa Liidus. ent äh, Egiptusel on Euroopa Liidu tuge vaja oma demokraatia arendamisel ja parandamisel. stabiilsus Egiptuses aitaks demokraatiat parandada ning inimõigusi tugevdada, et võitlust terrorismiga tõhustada ning regiooni stabiliseerida, aitäh! Uh, president um proua Gill. austatud president, nagu te kuulsite juba, Egiptuse kõrgem kohus tühistas Mubaraki süüdi tunnistava otsuse. arvestades, et äh, varasemad süüdistused seega on ära langenud prote-, protesta-, äh, meeleavaldajate tapmise üle, siis tundub, et neli aastat ohverdusi Euroopa, Egiptuse rahvalt on läinud tühja. Eh, president Sisi all on sadu inimesi surma mõistetud osalemast meeleavaldustel ning eh, repressioonid ootavad ka valitsusväliseid organisatsioone. augustis kaks tuhat neliteist tapeti umbes tuhat meeleavaldajat olukordades, mis sarnanevad Tiananmeni eh, väljakul toimunuga. ning need repressioonid suunavad inimesi üha Egiptuses üha rohkem äh, aitavad kaasa terroristlikule meelestatusele. ning kui me seda talume, siis kahjustab see nii egiptlasi kui eurooplasi. ma tahaksin küsida äh, meie kõrgelt välispoliitika esindajalt, mis on teie strateegia selles küsimuses? arvestades seda, et lääne tehnoloogia ja vahendid aitavad kaasa repressioonidele, oleks esimeseks mõistlikuks sammuks kaaluda teatud äh, valdkonna toodete ekspordi keelustamist Egiptusesse ja sarnastesse riikidesse, aitäh! proua macovei în ultimul an în egipt peste eh, viimastel aastatel egiptuses on arreteeritud rohkem kui kuusteist tuhat esimest ja ka neid, kes läksid lihtsalt tänavatele protestima ja väga paljud need on mõistetud süüd, eh, surma. me näeme, et massiliselt mõistetakse süüdi inimesi, ajakirjanikke arreteeritakse, nagu te kõik teate. ja suur osa elanikkonnast elab toidupuuduses äh, kannatab nälja all ja neil puudub meditsiiniline abi. see on täiesti vastuvõetav, me peame olema karmid Egiptuse suhtes. me peame abistama Egiptuse ametivõimlasi, aga ainult tingimusele, et nad peavad kinni inimõigustest ja teevad lõpu äh, surmaotsustele ja surmaotsuste täideviimisele ja vabastavad poliitilised vangid kui Egiptus on meie jaoks oluline partner, nagu täna kõik siin täiskogul on väitnud, siis eh, Egiptus peaks mõtlema nende inimeste peale, kes praegu kannatavad ja kes vajavad meie abi. La parola per eh, le conclusioni all'alto rappresentante vicepresidente Mogherini. suur tänu ja lõpetuseks proua asepresident proua Mogherini. ma tänan kõiki selle arutelu eest ja ka teie tunnustusavalduste eest sellest, et ma olen täna täiskogul nii kaua viibinud. üheksandal tunnil mulle tundub, et te peaksite selle täiskogu töökorda üle vaatama, mitte minu pärast, vaid iseenda pärast. minu jaoks see, see ei ole mitte ainult kohustus, ma ei tea, kuidas te olete harjunud, minu jaoks on täiesti normaalne viibida saalis, kui toimub arutelu äh, minu haldusala küsimuste üle. ja see on ka väga huvitav ja väga meeldiv kuulata seda mõttevahetust, sest see on kasulik ka minu tööle ja nagu omapoolse sisendi ma olen siin ka homme hommikul, nii et me kohtume jälle teiega uuesti, nendega, kes täna siin istuvad ja nagu ma ütlesin ka kuulamisel, ma teen koostööd parlamendiga ja ma mõtlesin seda tõsiselt ja ma leian, et see on täiesti normaalne. seega selles osas ei ole vaja mulle komplimenti teha, sest see on minu kohustus ja ma kutsun üles ka eesistujariiki vabandust, president äh, eh, äh, eh, mm, korraldama loogilisemalt äh, ka parlamendi tööd kuid tänaõhtune arutelu Egiptuse teemal äh, on üks kolmest, mis on toimunud viimaste aastate jooksul. ja see annab hea märgi sellest tasakaalust kahe erineva poole vahel. ühelt poolt Egiptuse oluline roll piirkonnas, Egiptus on seda rolli täitnud, kui me räägime Lähis-Ida kriisist ja mida rolli, mida ta saab veelgi paremini täita ja väga paljudest olulistest küsimustest, mis on ka oluline ka meie piirkondadega ja teiselt poolt Egiptuse äh, riigisisene äh, areng, üleminek, mida me peaksime toetama, julgustama, et Egiptus liiguks õiges suunas äh, ja täidaks ka äh, oma põhiseaduste võetud kohustusi. tegemist on üleminekuperioodiga ja ma ei nõustu nendega, kes ütlesid, et araabia kevad äh, muutus äh, islami talveks äh,. selle sõna islam kasutamine ei ole päris õige Egiptuse suhtes äh,. kas see on nüüd islami sügis või islami talv, me võime seda küll arutada aga kui me äh, kohaldame neid kategooriaid äh, nende riikide suhtes, siis me ei tegutse heas usus, sest äh, eurooplastel kulus aastakümneid, sajandeid, et see muutus läbi teha ja ka meie üleminekud olid valusad, ei olnud lineaarsed, teinekord täis vastuolusid ja rasked. selline on ajalugu nüüd oleks raske küll ennustada, milline saab olema tulemus kuid mina ei väida, et see Araabia maailmas toimunud äh, üleminek on nüüd lõppenud ja nagu me teame oma kogemuste puhul, väga paljud ütlevad, et äh, väga palju edukat on saavutatud ka institutsionaalsed muudatused, näiteks Tuneesias või näiteks kodanikuühiskonna liikumise elavnemine Äh, mis olid väga vajalikud ka nende riikide jaoks ja ühiskondadeks, seega ähm, see, me peame lähenema selle olukorra hindamisele komplekssemalt. ma ei suuda täna vastata kõikidele teie poolt tõstatatud küsimustele, sest selleks kuluks võib-olla veel täiendavat üheksa tundi ja see on liig mis liig, kuid ma tahaksin mainida kahte asja. ühelt poolt parlamendisaadik, kes on juba saalist lahkunud, tõstatas selle küsimuse, kuid ma tahan seda mainida, kuna üleeile ma arutasin seda äh, Dublinis välisministriga Ibrahim Allaua juhtum, Iirimaa kodanik, kes on nüüd kinnipeetav Egiptuses, me jälgime selle arengut väga äh, suure tähelepanuga mitte ainult meie talitused ja äh, delegatsioonid, vaid ka eri ametivõimud. me arutasime seda üleeile ja siis vastuseks nendele, kes esitasid mulle küsimuse, kas me oleme tõstatanud ühe või teise küsimuse kohtumistel Egiptuse ametivõimudega, siis äh, selle aasta esimese kuu jooksul mul ei ole olnud veel ametlikku kohtumist Egiptuse ametivõimudega, ma kohtusin küll presidendi ja välisministriga äh, kui ma olin teisel ametikohal, mitte praegusel ametikohal. Äh, me edastame väga palju sõnumeid läbi oma talituste, kuid ma tahan teile edastada ka uudise, jah, ma kavandan ja loodan varsti kinnitada ka kuupäeva ametlikus kohtumises Egiptuse ametivõimude esindajatega, sest äh, suur enamus teist ütles, et me peame leidma tasakaalu Äh, Egiptuse kaasamise ja koostöö vahel ja ma olen valmis enamaks lähitulevikus. suur tänu, asepresident. ma olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut, meie arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub homme, viieteistkümnendal jaanuaril kell kaksteist kolmkümmend ma tahan tänada asepresidenti Mogherini tänase tööst ja Euroopa Parlamendi jaoks on väga oluline see pidada tihedat sidet komisjoni